sorry for that. I was convinced that vabandust. ma olin kindel, et te ole, olete tööga juba alustanud ning vabandan, et te pidite ootama. Äh, ütleme, et see oli äh, minupoolne väärarusaam. nüüd peame alustama raamkokkulepetega alustame Vietnamiga, proua Lohbiller. aitäh, härra esimees. oleme Ahvetis ükskord juba sellel teemal arutlenud ning olen praegu raporti liigendanud nii, et me rõhutame seda, et me soovime intensiivsemaid ja paremaid suhteid Euroopa Liidu ja Vietnami vahel ning teeme ettepanekuid selles, selle kohta, kuidas saaks parandada majandus- ja kaubanduskoostööd, võitlust korruptsiooniga, kuidas saaks toetada haldusreformi, biodiver-, biomitmekesisust ning võitlust kliimamuutustega ning äh, vähemusõigusi ja töönorme ning nii edasi. käsitleme julgeolekuolukorda Lõuna-Hiina meres ning äh, räägime regionaalsestes ja muudes organites tihedamast koostööst Euroopa Liidu ja Vietnami vahel. sain sada kolmkümmend kuus muudatusettepanekut, mida on võimalik suures osas lisada ja millega on võimalik täiendada neid liigendusi, mis mul raportis on ja tänan kõiki muudatusettepanekute esindajaid, esitajaid. usun, et me jõuame kompromissideni ning äh, võin öelda, et tõenäoliselt on ainult üks muudatusettepanek, mille osas kompromissi ei leia, sellepärast et see on suunatud sisuliselt selle kokkuleppe vastu. muus osas on veel kuuenda lõigu osas kaebuste esitamise mehhanism ja punkt kakskümmend kolm, konfliktid Lõuna-Hiina meres, mõni muudatusettepanek, mille osas võib-olla on keeruline kompromisse leida, aga igal juhul me üritame seda teha. lõpetuseks tahaksin mainida, et me endiselt nõuame raportis õiguslikku siduvust, siis koostööleppe ja vabakaubandusleppe vahel ning et need asjad oleksid seostatud ja oleks võimalik rakendada sanktsioone, kui leiavad aset olulised inimõigusrikkumised ning komisjon peaks äh, vabakaubandusleppega seoses eelnevalt või tagantjärgi läbi viima inimõiguste olukorra hindamise. ning päris lõpetuseks, praegu on nädala eest sõlmitud suur vabakaubanduskokkulepe ning me peame esimesel variraportööride kohtumisel seda arutama ja mõtlema, kas see mõjutab meie raportit ja kas me peaksime selles suhtes veel mingi täienduse lisama. Merci, euh, president. aitäh. esimees, tahaksin kõigepealt tänada proua Lohmillerit ja teiste fraktsioonide variraportööre selle olulise raportiga tehtud töö eest. Vietnamiga raamkokkuleppe ratifitseerimine on väga oluline samm suhetes meie Vietnami partneritega ning peaksime omalt poolt tegema kõik, et selle ratifitseerimisega edasi liikuda. enne kui rääkida paarist üksikasjast, tahaksin kutsuda kolleege üles mitte mitte kasutama seda raportit selleks, et mõista Vietnamit hukka paljudes erinevates üksikasjades. usun, et loomulikult Vietnamis on veel pikk tee käia selleks, et jõuda demokraatia ja õigusriigi osas vajalikule tasemele, aga me peame ikkagi lähtuma reaalsusest meie partnerluses ning arvestama asjade üldist pilti. ning üldist konteksti suhetes Euroopa Liidu ja Vietnami vahel ning võimalust neid suhteid süvendada. raport ei peaks olema koht, kus, kus hakata arutama inimõiguste teemal, seda teeb inimõiguste allkomisjon, oleme seda seal teinud. ning nüüd mõned, üks konkreetsemad punktid. kõigepealt reformide osas peaks ütlema, et Äh, Vietnamil on käia veel pikk tee demokraatia saavutamiseni, korraliku demokraatia saavutamiseni, et tuleb äh, tegeleda vähemuste, vähemusrahvuste äh, õigustega, iseäranis mägipiirkondades kriminaalõigust tuleb reformida, sest praegu on kriminaalkaristatavad rahu saavutamisele suunatud mitmed tegevused ning meil tuleks kasutada koostöölepet selleks, et äh, hõlbustada reforme selles vallas Vietnamis. teiseks, partnerlus ning vabakaubandusleping on kindlasti positiivsed nii Vietnami kui Euroopa Liidu seisukohast ning konkurentsiplaanis saavad Euroopa Liidu ettevõtjad juurdepääsu dünaamilisele Vietnami turule millel on umbes sada miljonit inimest. Vietnamis on, on äh, väga, väga, on, on palju inimesi ning äh, demograafiline olukord on neil positiivne. ning äh, võidelda tuleb loomulikult korruptsiooniga, mis on tõeline nuhtlus selles riigis ja mitte ainult selles riigis, vaid kogu selles regioonis raport äh, rõhutab suhteid Euroopa Liidu ning ASEAN-i vahel tervikuna ning äh, märgib, et see on positiivne finantssektorile ning võimaldab paremini koordineerida makromajanduspoliitikat. tahaksin lisada, et Vietnam on oluline riik äh, regionaalselt geopoliitilises plaanis seoses Lõuna-Hiina mere vaidlustega mis äh, teevad meile järjest rohkem muret ning kujutavad endast olulist ohtu ka rahvusvahelise kaubanduse turvalisusele. me ei peaks hakkama siin äh, mingeid äh, hukkamõistvaid seisukohti võtma, vaid peaksime kutsuma üles leidma rahumeelset lahendust. ASEANil on siin oluline roll ning läbi, läbi selle, et kehtestatakse regionaalne käitumiskoodeks ning tegemist on võimalusega selle raporti ja kokkuleppe näol edendada meie ideaale, õigusriiklus ja nii edasi selles piirkonnas. ning äh, tänan proua Lohpilerit koostöö eest ja lõpetan sellega. kahjuks ma ei saa arutelu lõpuni jääda, sellepärast et ma olen juba hilinenud järgmisele koosolekule, kuhu pidin minema. Anche io vorrei ringraziare la relatrice per l'ottimo eh, lavoro fatto. tänada raportööri tema suurepärase töö eest. ma toetan selle leping, lepingule allakirjutamist. Vietnam on koht, kus olukord kiirelt muutub mina olen seda riiki korduvalt külastanud, see on avatud eh, ning kiirelt arenev riik. tuleb mainida siin ka reforme, mis läbi viiakse inimõiguste valdkonnas. demokraatia küsimustes on toimunud muidugi, on tehtud vigu, on olnud tragöödiaid kuid äh, ärgem unustagem, et riik on alles uus ning äh, suur osa elanikkonnast lõppes pärast äh, seda, kui oli lõppenud, suur osa elanikkonnast sündis siis, kui sõda oli Ameerika taga juba lõppenud. peame seda kokkulepet kasutama selleks, et Vietnami majandus avaneks, tema ühiskond avaneks ning peame Äh, suunama ühiskonda edasi liikuma reformide poole. arvan, et raportöör on teinud hea töö ära. ma ei hakka praegu pikemalt rääkima oma muudatusettepanekutest, kuid arvan, et äh, et kompromissmuudatusettepanekute esitamine täiesti võimalik ning arvan, et selle raportiga teeme midagi väga olulist, mis aitab meil liikuda õiges suunas. Uh, thank you, Mr Chairman, and on behalf of the ECR group and the Saru, suur tänu. suur tänu sellepärast, et äh, pean esindama kallist kolleegi, sest ta on mujal äh, kinni peetud. ma tahan tänada proua Lohvillerit väga hea raporti eest. me oleme kahekümne viiendal Euroopa Liidu ja Vietnami suhete aastapäeval täna. Vietnam on sisuliselt ühe partei diktaatorlus, eriti mis puudutab inimõigusi, kuid sellest hoolimata me peame tunnustama Vietnami reaalsust, seda koordineerib praegu ta, seda ta koordineerib oma häid suhteid Euroopa Liiduga ASEANis ja ASEANis on meil väga olulisi partnereid nii poliitiliselt kui majanduslikult Euroopa Liidu jaoks. Vietnam saab ka suure hulga Äh, otsest äh, välisabi Euroopa Liidust. numbrid on kusagil neljasaja miljoni euro ringis aastast äh, kaks tuhat kaksteist kuni kaks tuhat kakskümmend, nii et minu fraktsioon vägagi tervitab selle põhjaliku partnerlus- ja koostööleppe allakirjutamist. kuid selle hool, sellest hoolimata ei tohi me silmist lasta tõsiasja, et kuigi Vietnam on saavutanud väga palju, eriti mis puudutab äh, Äh, vaesuse vähendamise ja muid arenguala äh, tervishoius, sotsiaalhooldes, on terve hulk ikkagi probleeme, mis puudutab näiteks kinnisvaraõigust, lastetööd, inimõigused ja erilist muret mulle, äh, muret tekitab mulle religioonne vabadus katoliiklastel ja teistel vähemustel, kes keda nähakse Ameerika liitlastena õigesti või kas on siis õige või vale. aga me peame rääkima äh, mürgistest ainetest, nende lekest, need on siiamaani probleemiks selles vaeses riigis. me toetame seda, me arvame, et läbi kaubanduse ja abi suudame jätkuvalt avaldada survet Hanoile ja valitsusele et ta parandaks oma siseriikliku opres-, ähm, rõhuvat režiimi ja loodame, et näeme demokraatlikku mitmeparteilist Vietnami tulevikus. kuid vahepeal liigub ta turumajanduse poole, kellega äh, meil on väliskaubandussuhted äh, olemas ja see on hea äh, märk. see komisjon on suurt huvi üles ehit-, üles näidanud Hiina, Vietnami ja naaberriikide suhtes. usume, et tulevikus on võimalus rohkemaks demokraatiaks, paremateks inimõigusteks ja paremateks suheteks Vietnami ja Euroopa Liidu vahel. me konservatiividena, me toetame seda ja toetame tervet hulka muudatusettepanekuid seal, eriti mis puudutab vabadusi, eriti mis puudutab äh, usuvähemusi ja teisi vähemusi, kes on selle valitsuse all kannatanud, aitäh! Eh, voorzitter zoals eh, vele andere sprekers voor suur tänu. sooviksin äh, öelda, et nagu eelkõnelejadki, on mul väga hea meel selle üle, et see resolutsioon on esitatud. kui vaatame esimest resolutsiooni versiooni, siis see oli keskendunud eelkõige inimõigustele ja loomulikult ka liberaalidele on see murekoht, kuid paljud muudatusettepanekud, mille nad esitasid, ähm, aitasid resolutsiooni ettepaneku taas tasakaalu viia nii et loodetavasti nende muudatusettepanekute abil võime eh, ka õiges suunas edasi liikuda. sooviksime rõhutada ka seda, et selline leping aitab meie suhted viia uuele tasandile ning see annab Vietnamile võimaluse eh, garanteerida oma kodanikele suuremat jõukust ning eh, Ameerika Kongress on sõlminud väga tugevad suhted Vietnamiga, kui soovime Euroopa Liiduna mõju avaldada, siis peame tegema kõik selleks, et me ei, et, ei liialt moraali ei loeks, vaid ole, oleksime rohkem koostööldimad. me e, peame me, e, me, see, selline leping aitab meil asani lähemale liikuda, sellega seoses Alde toetab seda väga. Um, aitäh, ma tahan tänada äh, proua Lohvillerit selle raporti eest. kasvanud on Euroopa Liidu ja Vietnami suhted mõlema, äh, selline tähtsus mõlema öö, äh, osapoole jaoks, SND öö, rühma nimelt on mitu muudatusettepanekud, mis peaksid tugevdama suhteid Vietnamiga. kõigepealt laiendada ja mõista seda, kuivõrd, milline on Vietnami strateegiline tähtsus Euroopa Liidu jaoks. see on järjepidevalt rakendanud Euroopa Liidu öö, soosivat lähenemist, tal on ka head öö, suhted ASEAN-i riikidega ning ta, tema roll on koordineerida seda kaks tuhat kaksteist kuni kaks tuhat viisteist. me oleme näinud, kuivõrd öö, sellel perioodil on suurenenud kohtumiste arv ja nende sagedus siin oma raportis äh, mainiti sõnaselgelt pingete kasvamine äh, Hiina ja tema naaberriikide vahel, muuhulgas probleemid Lõuna-Hiina meres. kui me tahame säilitada globaalset äh, julgeolekut Lõuna-Hiina meres ning aidata kaasa Euroopa Liidu kaubavahendusele, siis me peaksime, komisjon seda olukorda aktiivselt monitoorima ning astuma strateegilisi samme mis võimaldab meil vaidlusküsimusi lahendada vastavalt rahvusvahelisele õigusele. me esitasime terve hulga muudatusettepanekuid, mis puudutab inimõigusi. muuhulgas Vietnam peaks kehtestama head, tugevad lastekaitseseadused laste prostitutsiooni äh, ja lastekaubanduse vastu, kui ka vajadus äh, võidelda inimkaubandusega. muuhulgas teeme ettepaneku luua alakomitee või eraldi töörühm inimkaubanduse vallas ja me peame tagama selle, et põhilised kaitsemeetmed Euroopa strateegias on inimkaubanduse vastu ja need viiakse ellu selleks, et lõpetada eh, vietnamlastest inimkaubanduse ohvreid, mis tänasel päeval kahjuks on veel mitmetes Euroopa Liidu riikides reaalsus terveid hulka teemasid ei ole käsitletud esialgses äh, probleemid, äh, esialgses raportis ja on selge, et me peame jõuliselt kutsuma Vietnami üles liikuma edasi oluliste reformidega olulistes valdkondades, kuid me peame silmis pidama, et Vietnam on arenev riik. muutused äh, tööjõus, mis kasvab rohkem kui miljoni kõrval, äh, miljoni võrra igal aastal. kui Vietnam tahab näidata, et ta tõepoolest, äh, ta liigub edasi nende teemadega, mis siin äh, raportis on ära toodud, nagu inimõigused, jätkusuutlik areng, looduskaitse ja nii edasi, siis me peame osutama neile finantsilist ja muud abi, et selle, seda realiseerida. ja lõpuks eelarve kasvatamine neljasaja miljonini on vägagi tervitatav komisjon peab investeerima ka sellesse, et suurendada Euroopa Liidu tegevust äh,, nähtavust äh, Vietnamis ja ma ootan huviga täiendavaid arutelusid selle raporti ja muudatusettepanekute eh, üle, aitäh! ja dankeschön und auch aitäh! ning tänan tagasiside eest, variraportöör. tagasiside kajastab sisuliselt seda, mida ma olen juba lugenud muudatusettepanekutest, nii et midagi uut siin ei ole, proovi-, prooviks korraks ehk tagasi tulla Aldest proua Vautmani öeldu juurde ning äh, sotsiaaldemokraatide öeldu, et, et algul oli siin liiga vähe sees, ma pidin tegelikult ise ka muudatusettepanekuid äh, kirjutama, sest esialgne kavand oli liiga kitsas ning äh, kui ma vaatan, kuidas see praegu äh, struktureeritud korruptsioonivastane võitlus, äh, keskkonnakaitse, kliimamuutused, inimõigused ning veel mitu liigendust. tundub, et see rõhuasetus inimõigustele ei tule üldse nii tugev, nagu kardeti. ning ütle, ütlema peaks veel seda, mida me alguses rõhutasime, peaksime äh, arvestama eri seisukohti kaebuste mehhanismi osas, et leida siin kompromiss ning ka konflikte Lõuna-Hiina meres. ning muus osas ma olen kindel, et me leiame kompromissi ja, ja ootan huviga arutelu, kui oleks võimalik, siis ei, hääletus on kuueteistkümnendal novembril Ahvetis ja mul oleks väga hea meel, kui me üheksandal või kümnendal novembril saaksime ühe variraportööride kohtumise pidada. sellest oleks palju kasu, sellepärast et äh, delegatsioonid, ASEAN-i delegatsioon näiteks äh, läheb vahepeal Vietnami ja siis me, me saame nende käest täiendavat infot selle käigu põhjal, aitäh! esimees räägib mikrofonita. mikrofon, palun. Irrelevant what I say. see, mis ma rääkisin, polnud ilmselt asjakohane. Äh, nüüd raport Filipiinide kohta Filipiinid on nii strateegilises kui majanduslikus, majanduslikus plaanis väga oluline riik, seetõttu teeksin ettepaneku teile, et me teeksime selles suhtes positiivse otsuse. Filipiinid oma sisestruktuuri tõttu on islamismi ja tõusuga seoses sattunud üsna ohtlikku olukorda. seetõttu on stabiilsuse tagamine seal väga oluline. pidevalt rahuprotsessi jätkamine sellega seoses on oluline ning, ning selle protsessi kaitsmine, sest Filipiinid on juba kahe tuhande esimesest aastast rahvusvahelise terrorismivastase võitluse osa, koalitsiooni osa ning regionaalselt väga oluline riik. peame arvestama sellega, missugused on strateegilised arengud piirkonnas ning probleemidega Lõuna-Hiina meres, mida on korduvalt juba täna mainitud. tegemist on riigiga, mis peaks olema meile oluline partner usun, et vaidlused, mis seal on, on võimalik lahendada rahvusvahelise õiguse alusel. ning võib-olla on vaja lihtsalt äh, rahvusvahelist sõltumatut mediatsiooni. ning Filipiinid ja Aasia riigid on oluline tasakaalustav jõud nende põhjapoolse suure naabri suhtes on väga oluline, et äh, vaidlused äh, merepiiride osas Minano piirkonnas ei tooks kaasa negatiivseid tagajärgi ning et kokkulepe, milleni on jõutud, tugevneks ja püsiks Filipiinid on saanud äh, GSP pluss staatuse Euroopa Liidult ning see on märk selle kohta, et tegemist on arengutega positiivses suunas ning me peaksime neid seetõttu toetama. ja seetõttu on mul hea meel märkida, et loodan ma, et meil eh, ei, ei tule palju erimeelsusi, kui me hakkame arutama muudatusettepanekute üle protsessi järgnevates etappides, aitäh! härra Bettini. härra Bettini. Io ho trovato la relazione, mm, presidente. härra esimees. minu meelest on see äärmiselt hea raport see on ka väga julgelt koostatud raport, see on su suur samm edasi ja ma toetan seda täielikult. tõstataksin ühe teema, mis on minu meelest oluline. viimaste aastate jooksul on äh, Filipiinidel toimunud suur muutus. Äh, tegemist oli vanasti väga ebaturvalise kohaga, seal valitses äh, korruptsioon, seal oli palju piirkondi, kus valitses äärmine vaesus ja paljud neist probleemidest ei ole täielikult ära kadunud, ei maksa olla naiivne. kuid äh, viimase presidendi tegevus äh, on olukorda muutnud, uksed on avanenud, äh, on liigutud edasi ning arvan, et Filipiine peab toetama ning äh, seda mitte ainult Filipiini saari, vaid ka teisi selle piirkonna riike. tegemist on väga noore riigiga, neil on oluline, nad äh, asuvad geopoliitiliselt väga strateegiliselt olulises kohas ning äh, ne-, sel piirkonnal on väga tihedad kultuurilised sidemed ka Euroopaga. sooviksin öelda, et järgnevatel päevadel ja nädalatel on meil võimalik esitada muudatusettepanekuid ning äh, sooviksin öelda, et kuna mul on tihedad äh, suhted, kogemused Filipiinidega, siis peaksime äh, tegelema ka näiteks kultuuriküsimustega, räägime ASEANist. seal piirkonnas on näiteks tugev filmitraditsioon, samuti kasutatakse äh, ASEAN-i riikides äh, toetatakse kino arengut, filmi arengut ja ja võiks öelda, et ASEAN-i riigid on nagu üks piirkond filmi tootmises, selle kohta on midagi öeldud raportis, kuid võiks seda tõsta pisut rohkem esile, aitäh. esimees mikrofonita. ES have asked them. They have nothing to say. küsisin nendelt, aga neil ei ole ilmselt midagi öelda või neil on neil väga palju öelda, aga nad ei taha seda teha. Share a few impressions uh, on the report, I mean in general võin jagada mõned muljed sellest raportiga, te teate, EAS leiab võimaluse laiendada, süvendada ja mitmekesistada suhteid kolmandate riikidega. ma tahaksin rõhutada, et suurt edasiminekut on saavutatud Euroopa Liidu ja Filipiinide suhetes terve hulgal teemadel hilju- äh,, lähiminevikus äh,, peale seda, kui erikohtlemist on antud detsembrist kaks tuhat neliteist kollase kaardi äh, süsteem on äh, sellest on loobutud aastal kaks tuhat viis, lennukeeld loobutud samuti aastast kaks tuhat viisteist, nad on väga tänulik, me oleme väga tänulikud Filipiinide toetusele selle eest, et Euroopa Liit võib liituda Ida-Aasia tippkohtumisega ning raportil endal en,, raportis endas on väga vähe tähelepanekuid ma olen seda jaganud juba ka sekretariaatiga, osad on puhtalt faktilised, see hulk filipiinlasi, kes töötab Euroopa Liidus, see on kaheksasada tuhat, mitte kuussada tuhat. paragrahvis kümme siin raportis, mis on minu arvates väga oluline, siin viidatakse GSB pluss konventsioonile, seal ma arvan, siin on rohkem küsimus rakendamises, mitte ratifitseerimise puuduses. suur aitäh! ma arvestan teie märkusi põhjendustes ning palun teil esitada vastav äh, muudatusettepanek, see lihtsustab menetlust ning täiendan siis vastavalt seda raportit. nii, mis meil edasi on? Hmm? But that is 20 minutes time for coffee and cognac. meil on kakskümmend minutit kohvi ja konjaki jaoks. The liberals, they have the most of the money liberaal, liberaalidel on, on raha kõige rohkem, nemad teevad välja. härra Bettini. Ähm, ma unustasin küsida, kas äh, on mingisugune ajakava Filipiinide küsimuse arutamiseks, äh, see on nii tõesti ainult tehniline teave töö tegemiseks hmm?? This was a debate yes,. Yes. This was the debate, but nobody else asked for the floor praegu oli meil arutelu aeg, aga keegi teine sõna ei soovinud ju. pärast teie sõnavõttu ei tahtnud keegi enam midagi öelda, sest äh, tõenäoliselt oli kuuldu neile liiast. ma viitasin äh, edasistele äh, ajakavale. kas on räägitud sellest, millal esitada ettepanekuid? There is still some discussions with the Philippines meil on Filipiinidega arutelud pooleli veel mitmes programmis ning antakse teile teada järgneva paari nädala jooksul, kuna need arutelud novembris tulevad. ja siis äh, saame me arutada muudatusettepanekuid, enne kui me lõppseisukoha kujundame, aitäh! istungis tehakse vaheaeg, kuni saabub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 Damen und Herren. daamid ja härrad. asuge palun kohtadele. tänan. täna on meil komisjoni asepresident ja välispoliitika kõrge esindaja ning ta on siin selleks, et rääkida meile kõigepealt siis ja eilsest välisministrite nõukogust, selle istungist. ma ei taha aega raisata, aga võib-olla peaksime käsitlema ka välis- ja siseministrite koostööd, siseministrid käisid koos eelmisel nädalal et missugused on, on siis arengud äh, rändeküsimuses, interdistsiplinaarsus on siin võtmesõna ju. nii et sümptomite osas peavad asja lahendama siseministrid ja lahendusi, reaalseid lahendusi otsima välisministrid, nii et võib-olla saaks seda ka arvestada juba korraga. aga rohkem aega raiskamata annangi sõna nüüd proua Mogherinile. palun, sul on sõna Thank you very much, Helmer uh.... suur tänu, Helmer. kõigepealt vabandan, et ma ei olnud osa, kohal möödunud nädalasel Strasburgi sessioonil. patareid ilmselt olid tühjaks saanud, kuid mul on hea meel täna kohal olla. eile oli väga oluline Välisasjade Nõukogu, paar punkti päevakorras, kuid need olid kõik väga tähtsad ja alustaksin sellega, et alustan nii, nagu alustasin eile välisministritega, kahe punktiga, mis ei olnudki päevakorras, kuid mida mainiti minu lühikestes eilsetes märkustes. üks on siis see tähelepanu, mida me oleme osutanud Valgevene valimistele. see on miski, mida me peame väga eh, lähedalt jälgima järgmistel nädalatel, eriti otsuseid, mida me peame tegema oma sanktsioonide suhtes, sealsete sanktsioonide juhtes ja teiseks äärmiselt keeruline olukord eh, Jeruusalemmas, Gazas ja kasvavad pinged Lähis-Idas. andsin teada ministritele, nii nagu annan teada teile praegu, selle eest, et kutsusin pühapäeval peaminister Netanyahu ja president Abbasi kokku, et jagada nendega arvamusi, kuidas kohapealseid pingeid piiritleda, kuidas püüda käivitada koheselt selle protsessiga, milles me kokku leppisime New Yorgis ÜRO peaassamblee raames, millised võiksid olla konkreetsed kohapealsed sammud mis on vastavuses varasemate kokkulepetega, nii et me võiksime pakkuda poliitilise väljavaate nii palestiinlastele kui iisraellastele ja vältida olukorra eskaleerumise pühadel, pühapaikades. neli punkti, mis meil eile päevakorras oli ministritega, olid omavahel kõik seotud. Liibüa, Süüria, migratsioon ja põgenikekriis ning Euroopa Liidu suhted Araabia, Kariibi ja Vahemere piirkondade riikidega peale Cotonou lepingut. miks ma ütlen, et nad on seotud? miks me peegeldame samas, kui me mõtleme, milline eh, on meie välistegevus migratsiooni ja põgenike valdkonnas, me alati viitame põhilistele põhjustele, Süüria ja Liibüa on kaks põhilist rahutut olukorda meie naabruses kust või mille kaudu migrantide voolud tulevad ja mõeldes Cotonou järgselt, siis see viib meie suheteni terve hulga partnerite ja riikidega maailmas, kellega meil on kokkulepped, mis võiksid öö, võimaldada või, või soodustada tagasipöördumist ja tagasivõtmist. ehk kõik need punktid on omavahel seotud. alustaksin Liibüast nõukogu järeldused võeti vastu Liibüa, Süüria ja migratsiooni kohta ning põgenike küsimuses. Liibüas oli meil võimalus vahetada arvamusi ministritega ning saata jõuline ja ühtne sõnum kõigepealt kõikidele liibüalastele nendel keerulistel tundidel, et kutsuda neil, neid üles toetada kokkulepet, mis praegusel hetkel laual on. ilmselgelt oleme oma planeerimist äh, muutnud Äh, see on praegu tegutse-, äh, toimimas veebruarist alates, kuidas toetada kõigis võimalikes valdkondades äh, rahvusühtsuse valitsusele sel hetkel, kui rahvusliku ühtsuse valitsus tööle asub. ma ei vaeva teid üksikasjadega, kui te neid justkui ei küsi, sest see on teema, mida me oleme juba mitu korda arutanud ja võib-olla mäletan, et pakkusin välja välisministritele võimaluse hakata tööle meie paketi kallal, kui nii võib öelda, kuidas toetada äh, Liibüat äh, ja rääkisime sellest juba veebruaris, me olime sellega valmis märtsis, võtsime mõned plaanid äh, juba märtsis vastu juhul küll, kui Liibüa teema liigub kiiremini kui meie, kahjuks meid ei üllatanud kiire li liikumine Liibüa asjus, kuid Euroopa Liidu planeerimine oli jõudnud juba küllalt kaugele ma ei taha siin väga innukalt detailidesse minna kõigepealt sellepärast, et see on töö, mis tuleb teha Liibüa partneritega, nii et meil praegusel hetkel on meil plaanid, võimalikud alternatiivid kõikides tõsistes valdkondades, millist toetust võime anda omavalitsustele seoses põhiteenuste pakkumisega, me arutasime seda teemat just paar minutit tagasi ja sellepärast ma väga vabandan, et ma sellepärast hiljaks jäin arutasime regioonide komiteega seda, kuidas me võiksime mitte ainult Euroopa Liidu keskinstitutsioonide, vaid ka regioonide komitee poolt vaadata, kuidas võiks regionaalselt toeta Liibüa omavalitsusi nende igapäevases töös, mitte ainult julgeoleku mõttes, vaid eelkõige teenuste pakkumise mõttes aga me peame seda kõike arutama Liibüa võimudega siis, kui aeg loodetavasti peatselt kätte jõuab, kus üht-, rahvusliku ühtsuse valitsus tööle hakkab. arutasime ka käesolevat olukorda meie töös äh, inimkauplejatega ja põgenike kaug-, kaubitsejatega Vahemerel mainisin seda teemat juba Sofiale peale seda, äh, selle, mis nimetati selle lapse järgi, kes äh, suri, kes sündis äh, Saksa laeval ja, ja mis näitab, et samas kui peamine sihtmärk, operatsiooni peamine tegevus on võidelda inimkaubitsejate ja salakaubavedajate, vedajate ning kuritegelike võrgustikega, siis selle kõrvalmõju ehk eh, merel tegutseja kohustus on tagada see, et me päästame elusid ja paljudel juhtudel on naised ja lapsed need, kelle elusid päästa tuleb. nagu te teate, ÜRO Julgeolekunõukogu võttis vastu möödunud reedel resolutsiooni, millega toetatakse operatsiooni, tema mandaati, tema tegevusala ja eh, teise faasi esimest osa millega me alustasime paar päeva enne seda, kui Julgeolekunõukogu resolutsioon vastu võeti. ja see iseenesest on minu arvates juba poliitiliselt väga tähtis samm. märk sellest, et on olemas globaalne toetus vajadusele teha rahvusvahelist koostööd selleks, et võidelda ja lagundada kuritegelikke võrgustikke, kes inimkaubandusega ja pagulaste kaubandusega tegeleb on väga oluline tõsiasi, et resolutsioon mitte ainult ei võetud vastu, vaid võeti vastu neljateistkümne poole hääle ja ainult ühe erapooletu häälega, ehk siis Venezuela oli see, kes oli erapooletu. ja ma arvan ja loodan, et see võimaldab meil kõigil ja ka meedial üle saada kuudepikkusest äh, vaidlusest selle üle, et Venemaa ja Hiina on selle operatsiooni vastu ehk tulemused olid selged, neliteist häält poolt, üks erapooletu, rahvusvaheline kogukond selgelt toetab seda algatust, mis Euroopa Liit äh, välja pakkus ja on valmis koostööd tegema edaspidi, isegi kui seda tuleb väga hoolikalt manageerida ja töötades nii, nagu me oleme töötanud viimaste kuude jooksul oma partneritega ÜRO-s tagamaks seda, et me saame liikuda edasi, kuid juba teise faasi esimeses osas on väga palju asju, mida me saame teha ning rahvusvahelise kogukonna toetus siin on väga-väga tähtis. väga tähtis on ka äh, Liibüa võimude toetus, kes väljendasid selgelt oma soovi töötada selles mõttes koos nii palju Liibüast. Süüria. kõigepealt oli meil Euroopa üksus, mida, milles ma ei kahelnud ja oli hea, et meil oli ühine, ühised, ühtsed järeldused, milles lepiti kokku juba enne kui me ministrid kokku kogusime, et me tegime väga hea ettevalmistustöö, minu arvates vähemalt. me oleme ühel meel, meelel ka kolmes aspektis. üleüldine strateegia Süüria suhtes, Euroopa Liidu rolli suhtes, eh, mis panustab Süüria kriisi lahenduse leidmisse, on kolm erinevat aspekti, humanitaaraspekt, julgeoleku aspekt ja poliitiline humanitaarseisukohast te kõik teate, me oleme arutanud seda mitu korda ja teen siin väga lühidalt, Euroopa Liit on esimene doonor ning on otsustanud hiljuti suurendada väga tõsisel moel oma panust. nii ÜRO agentuuridele, kes tegelevad põgenikega naaberriikides Äh, eriti mis puudutab äh, ÜRO põgenike projekti, kuid äh, toetada ka kohalikke omavalitsusi, kes majutavad valdava osa põgenikke. miks ma mainin kohalike, rahvuslikke kohalikke võimusid, sest tohutud hulgad põgenikke ei ole mitte põgenikelaagrites, vaid kohalike oma, omavalitsuste poolt panu äh,, paljaks nende jaoks jätkusuutlik nendes riikides ning oleks jätkusuutlik ka nende kohalike kogukondade elu ja töö, siis me peame väga palju investeerima infrastruktuuri, mitte ainult materiaalsetesse, aga ka materiaalsesse infrastruktuuri. Liibanonis ja mujal ehk humanitaarseisukohast lähtudes me oleme suurendanud oma toetust uskumatul määral. me oleme Strassfonde loonud, ma kutsusin üles liikmesmaid panustama oma osa eh, Euroopa Liidu eh, eelarvele, see on toimumas, minu jaoks natuke liiga aeglaselt, aga vähemalt toimub ja tulemused kuulutatakse välja Euroopa Ülemkogul selle nädala neljapäeval. humanitaartöö, me jätkame oma tööd oma kontoriga Gaziantepis, kes on Türgi ja Süüria piiril, tegeleme seal kõigi humanitaartegevustega mida on võimalik Süürias äh, läbi viia. olukord on väga keeruline, aga see on üks nendest teemadest, mis on meie arutelude element, kus meil on võimalik rääkida humanitaarabi äh, osutada. ja see on väga-väga tähtis poliitilise protsessi alguses. julgeoleku olukord meedia põhiline tähelepanu on loomulikult praegu sellel, selles teatris on toimunud Venemaa liikumine, mis ei ole märkamatuks jäänud, seal on väga palju pingeid. meil on siin mõttes nõukogu järeldustelt selge väljaütlemine, seda te võib-olla nägite juba eile, kus väga oluline teema on rõhutada seda, et kõik sõjalised sekkumised peaksid kõigepealt olema suunatud Tajile al-Nustral ja teistel eh, ÜRO organisatsioonide kaudu ja mitte teiste opositsiooni eh, kaudu või teiste eh, relvastatud opositsiooni või tavalise opositsiooni vastu, mida alati nii, mis alati nii ei ole, nii palju kui meie käes olev informatsioon seda väidab. teiseks peab olema täielikult koordineeritud tegevus erinevate äh, rahvusvaheliste regionaalsete osapooltega, äh, rahvusvaheline tegevus Daeshi vastu, mõnikord seda tehakse, mõnikord mitte ja me väljendasime omapoolset väga tõsist muret, eriti selles suhtes, mis puudutab Türgi õhuruumi rikkumist, see võib viia väga tõsiste õnnetuste ja olukorra eskaleerumiseni, sellest räägiti president Erdogani ja tema delegatsiooniga, kui ta möödunud nädalal Brüsselis käis ja kolmandaks, me peame olema väga teadlikud ja meie eilsed järeldused ütlesid väga selgelt, et ei ole mingit viisi, kuidas sõjaväelased, see, kuidas Euroopa Liit kui selline pole iialgi olnud sellega seotud ja ei saa ka seotud olema, nii palju kui äh, mõistuspäraselt võib tulevikku ette ennustada, isegi kui me osaleme äh, rahvusvahelises koalitsioonis Daeshi vastu, kuid mis puudutab demineerimist, investeeringuid, eh, destabiliseerimist vabastatud piirkondades, eriti Iraagis. aga ei ole kuidagi võimalik, et eh, kriisi lõpetaksid sõjalised eh, sammud Daeshi vastu. see, millele me eile tähelepanu pöörasime ministritega mis selles mõttes, milline on meie Euroopa Liidu roll, on käivitada poliitiline protsess, poliitiline muutus, mis tuleb paika saada selleks, et sõda lõpeks. näitasime oma järeldustes jälle ja te olete tõenäoliselt seda kõike juba näinud, et tuleb aktiivselt, isegi proaktiivselt ja jõuliselt toetada ning panustada ÜRO poolt juhitud protsessi. see ei ole aeg ja koht kuidas näidata seda, et keegi teine peaks seda tööd tegema, vastupidi. minu tagasihoidlikus kogemuses, kogemuse järgi on kaks erinevat lähenemist, äh, kuidas võtta ÜRO juhitud protsesse. üheks on vahemaa, ÜRO protsess võib jätkuda, me toetame seda, me vaatleme seda, või kaasatus sekkumine. me teame väga hästi, et ÜRO süsteem, ÜRO saavad, kui rahvusvaheline eh, kogukond neid tugevaks teeb ja see, mis me eile otsustasime, on aktiivne, proaktiivne, oluline, tõsine sekkumine meie poolt ja minu poolt isiklikult, mis peab käima kaasas ja tugevdama eh, ÜRO eriesindaja tööd, eriti aktiivne Äh, kontakti otsimine kohalike võimudega, kellel on äh, mõju Süüria erinevates osades selleks, et käivitada poliitilist protsessi, mis on üleminekuks vajalik. hakkasin seda tegema juba täna hommikul, kui sain, võtsin vastu Iraani delegatsiooni, hakkasime arutama pikemalt nii minuga kui ka peale seda. meil oli veel pikem koosolek kõrgemate ametnikega mõlemalt poolt. rääkisime sellest, kuidas konkreetselt hakata töötama äh, selle kallal, et poliitilist protsessi avada ja see on asi, mida me jätkuvalt teeme kõigi asja, osapoolse, asjakohaste osapooltega, kas see on siis Türgi, Saudi Araabia, ülejäänud laheriigid, kas need on äh, osapooled rahvusvahelisel äh, areenil, äh, USA, Venemaa, kes iganes, kasutades kõiki võimalusi, mis meil võib olla diplomaatiliselt, poliitiliselt, et püüda mõjutada Süüria osapooli, et nad avaksid poliitilise protsessi kaasaval moel. migratsiooni teema see oli kolmas punkt meie päevakorras. nõukogu järeldused on meil olemas, mis sisaldavad vaid ühte dokumenti. kõik see töö, mis me nende kuude jooksul oleme teinud öö, oma öö, tegevuse välisaspektis, migratsiooni ja põgenike suhtes pannes samal ajal äh, kokku meie sammud erinevate marsruutide peal, mis puudutab idamarsruuti ja lõunapoolset marsruuti, võttes aluseks kõrgetasemelise konverentsi Lääne-Balkani, äh, mis toimus, Lääne-Balkani kohta, mis toimus möödunud äh, kuul Luksemburgis eriti mis puudutas seda toetust, mis me võime anda oma Lääne-Balkari partneritele, see raske töö, mis me teeme Türgiga ja ilmselgelt seostades seda aruteludega, mis meil on toimunud Süüria kohta, tuues välja vajaduse mobiliseerida mitte ainult eh, finantstoetust, mida me saame siin mobiliseerida, vaid ka suurendada meie Euroopa Liidu agentuuride kasutamist, eriti mis puudutab piiri, eh, maismaapiiride kasutamist nii integreeritud lähenemise öö, täielik ärakasutamine ning suurem koostöö ÜRO agentuuridega, eriti põgenike kõrge öö, esindajaga. Süüriast tulevad inimesed on peamiselt põge-, pagulased ja asüülid, põge-, varjupaigaotsijad. me oleme väga rõhutanud seda, et tuleb alustada ja tugevdada kohtute ja politsei koostöö inimkaubatsijate vastu, sest see on see, sest äh, Vahemere marsruudil, lõunapoolsel marsruudil oleme päris jõuliselt viimaste äh, kuude jooksul tegelenud sellega oma partneritega, eriti Afri-, äh, Sahara alusest Aafrikast, kui idamarsruudil on väga palju tööd veel teha selleks, et lõhkuda ära kuritegelikud äh, rühmitused, kes tegelevad inimest, inimeste kaubanduse ja põgenike äh, ülevedamisega. rääkisime ka Malta tippkohtumisest, kus me äh, loodame käivitada mitte ainult transfondi, vaid ka toome välja konkreetsed projektid, mida finantseerida selle trusti või, või selle fondi kaudu andsin teada ministritele ja me arutasime viise, kuidas töötada rohkem koos, koos äh, liikmesmaade panustega, nendel dialoogidel, mida me oleme käivitanud viimaste kahe-kolme kuu jooksul, kus on paar-kolm riiki, eriti Põhja-Aafrikas ja Saharaalases Aafrikas. ja kui ma, kuna ma lähen järgmisel nädalal Addis Abebasse ja seal toimuvad veel mõned kõrgetasemelised dialoogid enne Valeta tippkohtumist. kõik see, eriti Süüria, Liibüa ja migratsioonialased järeldused loomulikult täiendavad Euroopa Ülemkogu ettevalmistamist, mis meil on, kus meil on täpselt sama ähm, päevakord neljapäeval, Euroopa tippkohtumine loomulikult keskendub peamiselt siseasjadele mis puudutab äh, pagulasküsimust, võttes aluseks siseministrite järeldused möödunud nädalast, kuid ma usun, et välisasjade nõukogu järeldused sellel kolmel teemal võib anda väga suure väärtuse ja kollektiivse panuse meie riigi ja valitsusjuhtidele läheneda diskussioonidele ettevalmistatult ja lõppude lõpuks punkt meie päevakorras, mis puudutab Euroopa Liidu äh, suhteid Aafrika, Kariibia ja Vahemere riikidega, arvestades neid kokkuleppeid peale Cotonou kokkulepet, millele peale oleme hakanud mõtlema, see on traditsiooniliselt äh, arenguministrite küsimus ja me lahendame seda kahekümne kuuendal oktoobril arenguala ministritega, kuid aga küsi-, palusin välisministritel mitte jätta seda ainult arengualaministrite eh, jaoks, sest me peame AKV riike, riietega edasi liikuma. selles mõttes, et meil on eh, vaja liikuda abipõhiselt suhtlemiselt eh, poliitilisse partnerlusse. meil on nii palju ühiseid huvipunkte mida me peame koos defineerima, kas me räägime siis migratsioonist, julgeolekust, terrorismivastane võitlus, energiajulgeolek, äh, inimõiguste äh, alased küsimused, me ei saa me peame muutma ainult abile keskendumise poliitilisele äh, partnerlusele. see on alles alguses, me, meil on võimalus seda teemat ka edasi aresta, arutada ka siin, aga ma tahtsin ministritele rõhutada, et see ei ole teema ainult nende arenguala kolleegidele, vaid see on välispoliitika teema. siin ma lõpetan ja ootan teie küsimusi, aitäh! esimees mikrofonita nii. Äh, kas saame niimoodi, et igaüks, kes sõna saab, räägib minuti, siis mahuksime kõik ära meie aja sisse? The floor has Mrs Kalniete. proua Kalniete, üks minut. ja härra Tänok peaks samuti piirduma ühe minutiga, siis jääb kõigil aega. aitäh suur tänu, proua kõrge volinik, vabandust, kõrge esindaja. Euroopa Liidu ambitsioon on mängida ülemaailmset rolli mitte ainult humanitaarvaldkonnas ja majandusvõimuna, vaid ka poliitilise võimuna. ning kui ma vaatan uudiseid, mis tulevad Süüriast, siis ma näen, et seal räägitakse Ameerika Ühendriikidest, Saudi Araabiast, Venemaast, Iraanist, kus on Euroopa Liit? Euroopa Liidu tegevus on nähtamatu Äh, samas on tegemist meie naabruskonnaga ning mei-, minu unistus oleks, et me saaksime mängida aktiivsemat rolli liikumisel poliitilise lahenduse poole. loomulikult me oleme pehme võim, me ei ole sõjaline võim. seda ma aktsepteerin, aga minu küsimus on, pärast Vene interventsiooni algust on olukord muutunud märksa keerulisemaks ja ainult viiskümmend tonni sõjalist varustust on ameeriklased sinna saatnud. missugune on nüüd see reaalsus poliitilise lahenduse otsimisel, kui olukord liigub konfrontatsiooni suunas Venemaa ja Ameerika Ühendriikide vahel uh,? aitäh, mul on väga hea meel, et te saite terveks, kõrge esindaja. tänan teid selle töö eest, mis te olete ära teinud Palestiina ja Iisraeli osas, vägivallalaine on väga murettekitav ning pühade paikadega seoses on tõesti tekkinud terav oht, et seal tekib, lahvatab konflikt. Türgi pommitamine, Türgi pommirünnak. Te ei rääkinud sellest küll pikalt, aga kuidas me saaksime nüüd kurdi küsimuses rahuprotsessi taaskäivitada, see on väga oluline. MH seitseteist äh, raport on täiesti värske asi ja minu mulje on, et see tõstatab rohkem küsimusi, kui ta neile vastab, võib-olla saate seda käsitleda ning viimaseks tahan öelda Iraaniga seoses, et meil tuleb tõenäoliselt nii eraviisiliselt kui avalikult seda küsimust arutada. aga inimesed äh, küsivad, mis, mis muutub, kui me Iraani sellesse protsessi kaasata ning äh, võib-olla te räägite sellest ka täna veel meile paari sõnaga. Thank you, Chairman, uh, Madam aitäh, esimees, proua kõrge esindaja, pole kahtlustki, et Euroopa Liidu ees on väga tõsiseid väljakutseid kogu maailmas. kuid homme toimub äh, parlamendis debatt Ukraina olukorra üle ja Minsk kahe elluviimise üle. Ukraina valitsuse seisukohast on äh, Pole Venemaa oma lubadusi täitnud, mis puudutab valimiste edasilükkamist, pole taastatud Kiievi kontrolli Ukraina välispiiride üle. Putin on teadlik, et kui ta on nüüd Süürias sekkunud ja mängib väga tõsist rolli Assari režiimis, on tal väga palju öö, mõjuvõimu öö, Süüria olukorras võrreldes just nüüd, Euroopa Liidu suhtes ja põgenikevoolu suhtes. ma tahan teiepoolset kinnistust, et Süüria teatri dialoog Putiniga ja nende agressioon öö, Krimmis, Ukrainas on täiesti eraldi teemad ja seal ei ole asju üritatud kokku panna, mis on tõenäoliselt väga-väga tõenäoline. ma tahaksin, mul oli väga hea meel kuulda, et äh, Venemaa on loobunud oma vetost selles mõttes, mis puudutab äh, inimkaupleitseetega võitlemist Liibüas ja meredel, aga Türgi, mis puudutab tagasivõtmise kokkuleppeid Kreekaga ja kuidas äh, takistada migrantide voogu Bodrumi ja Kossi vahel, aitäh! Uh, aitäh, kõrge esindaja, minu küsimus puudutab äh, möödunud pühapäevaseid valimisi Valgevenes, sest kui ma märkasin, et nõukogu äh, koosolekul olid mõned ministrid väga positiivsed ja väga optimistlikud valimiste tulemuse üle kutsusid üles sanktsioonide lõpetamisele Valgevene suhtes. seitsme tuhande äh, vaatleja seal oli, oli, oli ainult kolmkümmend opositsiooni vaatlejat. president Lukašenko valiti äh, troonile tagasi veel viieks aastaks nii palju kui mina asja aru saanud, siis ta saab kakskümmend neli aastat veel minna, sest tema äh, poeg on alles üksteist aastat vana ja Valgevene seadusandluses ütleb, ütleb, et sa pead olema kolmkümmend viis, võid olla kolmkümmend viis aastat president, meil on halb olukord. ei ole võimalik, ei olnud võimalik jälgida, kes äh, valijate nimekirja, see olukord oli väga halvasti korraldatud hääletus võitis, erinevad äh, häälte lugemise võimalused, sanktsioonide loob, lo, loobumine tundub olevat liiga varane, kas meil peaksime rohkem olema tingimustel põhinev keht-, arvestama tingimusi, enne kui me anname hinnangu äh, vali, valimistele ja hindame neid läbipaistvateks ja demokraatlikeks. Madam, uh, Lady Mogherini, can you please put on your earphones? Äh, proua Mogherini, äkki te panete kõrvaklapid pähe? aitäh! Äh, seda on raske öelda, aga võimalus, et Euroopa Liit hakkab mängima olulisemat rolli Süürias, tekitab minus kartuse, et ka Euroopa sõjavägi läheb sinna. et ameeriklased on seal, venelased seal, kas, kas tõesti lähme meie ka sinna? nii et kui meil on vaja siin mingit tugevat poliitikat, siis peaks olema moraalne, eetiline ja see on seotud sellega, mis toimub Jerus-, Jeruusalemmas, millest te rääkisite. ja kuna me oleme iisraellastele öelnud, et mida te teete üldse Ida-Jeruusalemmas Araabia elanikkonna piirkonda jäämise võimalus on sisuliselt ära nullitud. mis, mis, mis rolli nad, Iisrael siis mängib selles kohas, mis peaks olema pealinn? tänan, proua kõrge esindaja, minu küsimus puudutab üks siis Liibüat ja teine Egiptust käisin Tunises eelmisel nädalal ning rääkisin Unsmilist ja Unsmiliga ning äh, Liibüa hõimude juhtidega ning aktivistidega. Nad ütlesid kõik, et jah, kokkulepet on vaja, aga, aga, aga paljud äh, mõjuvõimsad, äh, paljude mõjuvõimsate poliitiliste rühmituste ja hõimudega ei ole konsulteeritud, nii et nemad on kindlasti selle vastu juba sellepärast, mis te sellest arvate. ning inimõigusaktivistid ütlesid, et tuleks äh, edasi uurida inimõigusrikkumisi ning äh, kaks tuhat kuusteist alguses tuleks luua vastav ÜRO komisjon ja peaks selle ÜRO komisjoni töö jätku, jätkuma. ning aina komisjoni kohta olid inimesed seisukohal, et see on väga efektiivne selle inimkaubitsejate ärimudeli lõhkumiseks ning pärast Toino neli algamist on ka inimesi päästetud, nii et minu küsimus ongi, et, et miks te keskendute nii sellel sõjalisel aspektil võitluses inimkaubitsejatega ja ei räägi Eh, siis eh, nende Euroopa Liitu tulemise võimaluste seadustamisest, mis sisuliselt õõnestaks ka seda ärimudelit väga efektiivselt ning Sahali regiooniga seoses te ütlesite, et, et Nigeris peaks olema mitmeotstarbeline keskus, tahtsin selle keskuse kohta küsida, mis see endast peaks kujutama? Grazie, president, e grazie, alto representant. aitäh esimees, aitäh, proua kõrge esindaja. seoses Liibüaga tahaksin küsida, kas kas operatsioonil on juba mingi niisugune äh, maapealse operatsiooni kava olemas ja kuidas see jätkub? kuulates äh, ministrite arvamusi, tekkis mul see küsimus iseäranis Itaalia ministri arvamust. nüüd Sii-, Süüria me kuulsime, et Assad ei ole lahenduse osa, aga samas on väga keeruline ka teda mitte kaasata ja tema pooldajaid, nagu näiteks Iraan ja Venemaa. anname endale sellest nüüd aru ning tahaksingi küsida, mis meetmeid ollakse rakendamas praegu, et sellest tupikust välja tulla oleme Pärsia lahe koostöönõukogule survet avaldamas, sest nemad ei ole mänginud mingit olulist rolli pagulaste toetamisel. olgugi, et kultuuriliselt on, on pagulased just nende riikidest ning viimaseks, et kuritegelikud rühmitused Balkani riikides peaksime siin võib-olla kaaluma täiendava missiooni saatmist, et oma seisukohti partneritele seletada piirkonnas. aitäh, esimees. minu jaoks on küsimus selles, et me tahame, me ei taha ju tingimata Obama strateegiat edendada, sest see oleks pidev sõda. ning meil on tegemist olulise regiooniga, kus toimub sõda. sisuliselt Ameerika Ühendriikide vastu. ning me peaksime asju nimetama õigete nimedega ning ka alustama aruteluga eh, vabandust, IS-i, islamiriigi vastu võideldakse, tahetakse seal ju võidelda. ning ähm, Liibüas oodatakse praegu kokkulepet, et kõik jõuaksid mingile ühisele seisukohale, aga isegi kõige parema, paremate eelduste korral on see väga vähe tõenäoline, mulle tundub vähemalt. mida nüüd konkreetselt teha, et neid negatiivseid arenguid pidurdada, on loomulikult hea küsimus kõrge esindaja kiitis viimaseid arenguid, ütles, et pagulastele antakse toetust eh, ning Pärsia lahe nõukogu riikide poolt, aga miks nad kohe algusest peale ei toeta neid eh, pagulasi, kes on ju sama religiooni esindajad? aitäh! Liibüa kokkuleppe stabiilsus sõltub ka vastavate nii-öelda käepikenduste tegevusest. kas me oleme rääkinud Katariga ja Türgiga seoses Tripolist ja Egiptusega Tobrukist? kui see kokkulepe peab, siis milline saab olema meie roll IS ja Al-Qaeda struktuuridest eh, Liibüa vabastamisel? kas me peaksime Liibüal, Liibüat aitama nende neutraliseerimisel, andma neile relvi või, või peaksime toetama neid sõjaväe saatmisega? et äh, mis te arvate selles küsimuses? Grazie. teen lühidalt. parem nähtavus Süüria küsimuses Euroopale on on asi, mida vaja on, aga selleks loomulikult peavad liikmesriigid tegema sidusat koostööd. nüüd Assad ja sõjaväe roll, Vene sekkumise roll, Saud-, Saudi Araabia, kõik, kõik see mängib siin kaasa, aga mul on kaks küsimust. paar päeva tagasi käisin Liibanonis ja Jordaanias ja Sataris ja teistes kohtades ning äh, mul jäi silma kaks probleemi põhiliselt, mille osas ma tahaksingi küsida pagulaste seas tundub olema uus suund, et nad, nad ei näe mingit lahendust ja nad äh, müüvad, inimesed müüvad maad ja vara ning äh, ees seisab massiline põgenemine. Liibanonis ka on suur probleem. Liibanonis ja, ja siis tahtsin ma küsida, kas ei oleks positiivsem, kui nüüd õiguslikku alust ei ole, siis äkki peaks mõtlema ÜRO resolutsioonile selle loomiseks. aitäh, esimees. Ukrainat puudutab minu küsimus Ukraina puudumine nõukogu arutelu teemade hulgast on asi, mis mulle murat, muret teeb. teiseks Valgevene. võrreldes eilsega on meil nüüd OSCE avaldus seoses demokraatia puudujääkidega Valgevene valimistel ning tahaksin teid informeerida sellest, et Vene Föderatsioon kolmekümnendal septembril kehtestas uued sanktsioonid Poola kalurite toodetele ning seoses ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonidega ei ole mulle selge teise resolutsiooni kohaldamisala, sest, sest eh, minu meelest esimest etappi käsitles juba varasem resolutsioon, aga kuidas on olukord teise etapiga? Thank you um,. High representative, I'd like aitäh! austatud kõrge esindaja, tahaksin küsida kahte asja. kolleeg Kalniet rääkis juba Süüria konfliktist. Ähm, mida ma olen kuulnud ja lugenud ja tahaksin rohkem teada selle kohta, et äh, äkki tuleks ka meil kokku kutsuda konverents, mis pakuks niisugust mediatsiooni või vahendust kui see on nii, siis tahaksin selle kohta rohkem kuulda ning äh, märgiksin, et väga oluline on siin kaasata Saudi Araabia, Türgi ja Venemaa, nendega läbi rääkida. Türgiga seoses teine asi ning see, see pommirünnak eelmisel laupäeval, sellega seoses on mul mulje, et äh, selle vägivalla on esile kutsunud ka, ka riigistruktuurid oma tegevusega ASDP peakorteri vastu ning sammudega kurdi vähemuse vastu. ning teie avaldust lugedes ma kriitikat selles suhtes ei näinud, te kirjutasite, et partnerluses Türgi võimudega, partnerlus Türgi võimudega on tugevam kui kunagi varem. kas te ei oleks aga pidanud kritiseerima seda teed, mida Erdogan on liikunud enne valimisi viimastel nädalatel? aitäh, proua kõrge esindaja, ka mul, mind natuke hämmastab see, mida te rääkisite Venemaa, Venemaa suhtes, ma olen siin, äh, Süürias, Venemaa rolli suhtes Süürias. Te ütlesite täna, et Venemaa roll Süürias ei ole jäänud märkamata. Washington Postis mõned päevad tagasi, paar päeva pärast seda, kui Venemaa hakkas pommitama muid sihtmärke peale ISISe, äh, rääkisite te, et siin on sõjaline komponent ning äh, pärast Välisasjade Nõukogu ütlesite, et Venemaa roll Süürias ei ole ei positiivne ega negatiivne. et võib-olla saime kuidagi asjast valesti aru ja siis äh, palun selgitage seda, aga igal juhul minu meelest on oleks igati selge ja õige mõista hukka Euroopa Liidu seisukohalt Venemaa poolt tsiviilelanike ja muude rühmade kui ISISe pommitamine. ja ma loodan, et te saaksite seda täna teha. esimees mikrofonita. suur tänu, esimees, proua Mogherini, suur tänu teie sõnavõtu ees. kui me räägime nüüd ja, äh, mis äh, äh, tuleb, ennast siis, kui me vaatame nüüd, mis toimub ISISega ja Vene rünnakutega, siis tundub, et need muudavad olukorra veel keerulisemaks. ning mis puudutab poliitilist lähenemist, siis ka see muutub keerulisemaks pärast Venemaa rünnakuid. sooviksin teada, sest kui ma näen järeldusi, siis äh, äh, tundub, et eeldad, et Süüria jääb äh, üheks riigiks. kuidas te näete siis praegu opositsiooni olukorra? ning mul on hea meel kokkuleppe üle Iraaniga, tegemist on olulise osapoolega, samuti on mul hea meel selle üle, et toimub regionaalne koostöö ning kuna teil oli täna pikk kohtumine, siis kas te see kohtumise järel Iraaniga olete pisut optimistlikumad Eh, ning see oleks minu poolt kõik. Yes, kõrge esindaja, mis puudutab nüüd Liibüat, kui kokkulepe jääb kehtima, kas eh, kavatseme tegeleda ka muuga kui ähm, piiriküsimusega, et sealset äh, rühmitusi tõkestada ning äh, millal võtame vastu tõsiseid vettpidavaid otsuseid Liibüa kohta. see puudutab ka Daeshi levikut äh, ja muid selliseid terrorirühmitusi. Äh, ja Süüria, Iraak, te ütlesite, et liikmesriigid ja sekku sõjaliselt, nad, minu, see pole see, mida mina Iraagis nägin, nad ei koordineeri lihtsalt tegevust teineteisega. näiteks äh, varustavad nad peshmergatesid. ma soo-, sa ei ole selle vastu, aga ma sooviks, et see oleks äh, koordineeritud tegevus ja seda koordineeriksite teie. ja tegelikult äh, ei koordineerida isegi seda, et põgenikelaagris lapsed saaks kooli minna, sellepärast paljud inimesed suures ahastuses tulevadki siia Ähm, eh, ja ja mida saame teha eh, rahvusvahelises kriminaalkohtus. härra Pits, sulle suur tänu, lugupeetud kõrge esindaja. sooviksin teie käest küsida seda, kuidas eh, suhtub komisjon Serbia Vabariigis toimuvale kohtureformile, milline on teie suhtumine sellesse ning mis juhtub siis, kui tõesti toimub seal referendum. sooviksin meenutada seda, et kõik olulised poliitilised jõud Bosnia-Hertsegoviinas äh, leppisid kokku reformides ähm, osana assotsieerimisprotsessist. praegusel hetkel pole edusamme endiselt näinud äh, ega ka äh, koordineerimist riigi tasandil euroagenda edasiviimiseks kas te arvate, et see, et nii-öelda Euroopa Liidu agenda Bosnia-Hertsegoviinas on praegu ohtu sattunud, aitäh? suur tänu, aga see ei ole nüüd küsimus viimasest Välisasjade Nõukogust, kui ma õigesti aru sain. kolleeg Plenkovitš. aitäh, proua Mogherini, selle ettekande eest seoses rändega saan aru, et pärast eh, eilset nõukogu kolleegid Haan ja Timmermans lähevad Ankarasse, et kontrollida, kuidas rakendatakse tegevuskava Türgiga. kas te saaksite paari sõnaga rääkida meile sellest, kuidas pagulas- ja rändekriisi lahendatakse laiemas Türgiga suhete kontekstis ning missugused on Türgi poole nõuded, kuidas on need seotud viisapoliitika liberaliseerimisega, potentsiaalse peatükkide avamisega, vabade tsoonidega, rahalise abiga ning äh, kuidas on, äh, kuidas me siis oleme valmis nendele asjadele lähenema selleks, et tagada, et pagulased jäävad oma mm, siis päritolupiirkondadele võimalikult lähedale. arvestades seda, et Türgi eduaruanne on nüüd edasi lükatud sellest nädalast eh, määramatusse tulevikku, küsin seda. härra Freund. aitäh, Mogherini, aitäh, esimees. tänan teid, eh, kõrge esindaja, rääkimast meile sellest, et Euroopa Liit on os-, otsustanud aktiivselt osaleda Süüria protsessis. liiga kaua aega võtnud see otsus üheks probleemiks selles regioonis on see, et Daeshil on juurdepääs äh, rahastamisallikatele oma sõja jätkamiseks ning äh, mul tekib küsimus, kas me kaalume praegu mingeid samme selleks, et see juurdepääs katkestada, läbi lõigata ja ma ei räägi siin sõjalisest sekkumisest. aitäh ja ka minul on üks küsimus Süüria osas. sest siin on õigusega öeldud, et see on ÜRO protsess ja nii edasi, nii edasi aga see on nüüd ka, ka on õige loomulikult, et see, seal võitlevad äh, niisugused käepikendusjõud ning seetõttu on punktis viis järeldustes Süüria osas minu hinnangul väga oluline lause, et Euroopa Liit proaktiivselt äh, koos regionaalsete võimudega, Türgi, Iraani, Iraagiga, Saudi Araabia ning partneritega, ma saan aru, et, et need on Araabia Liiga, Ameerika Ühendriigid ja Venemaa ÜRO kontekstis, astub samme rahumeelse lahenduse ja püsiva lahenduse leidmiseks ning nõukogu teeb kõrgele esindajale ülesandeks uurida viisi, viise, kuidas Euroopa Liit saaks seista konstruktiivsema regionaalse koostöö eest. minu meelest on see nõukogu järelduste võtmetähtsusega lause, võib-olla te saaksite seda seletada uh, uh,? see jäi teile täis täiesti õigesti silma ning ma äh, mõistan seda niisugust frustratsiooni äh, Euroopa Liidu tegevusega seoses Süürias, et see ei ole nähtav, me näeme seal Ameerika Ühendriike, näeme Venemaad, kes pommitab ja kindlasti mõnedele valmistab pettumust see, et, et Euroopa Liit ei kavatse seal kedagi pommitada. nii et kui nähtavus teie jaoks on pommitamine, siis meie Euroopa Liiduna seda kindlasti tegema ei hakka. meie roll on täpselt see, mida esimees, millele esimees osutas toe-, töötame diplomaatilisel rindel. Eh, see ei too endaga suuri ajalehe pealkirju, esikaane pealkirju, aga on parlamentidele arusaadav ja meie äh, Euroopa Liidus ja parlamentides tõenäoliselt usume, et see on õige tee, ma ei tea, kui nähtavaks see saab. no see oli piisavalt nähtav Iraanis, näiteks äh, see, et me täna kohtusime tunde Iraani delegatsiooniga, arutamaks, kuidas see üleminek Süürias võiks välja näha ja alata, kindlasti jõudis meediasse, sest kui me tahame äh, kaasata Süüria sees ja Süüria ümber need olulised protsessi osalised, peab keegi nendega rääkima ning see keegi peab olema keegi, keda usaldatakse või vähemalt mingil määral usaldatakse. ning see on just asi, mida me teeme. mul oli kolm või neli kohtumist Saudi välisministriga viimasel, viimase kuu jooksul või umbes nii. ning Iraanis, Iraani kõrgete ametnikega täna hommikul Brüsselis läks meil kuus või seitse tundi see kohtumine võttis meil aega Iraani delegatsiooniga. no kas see kajastub homme New York Timesi esilehel, tõenäoliselt mitte, aga see on see töö, mida me teeme ja mida me peame tegema. ning me peame seda tegema paralleelselt selle tööga, mida tehakse Moskvas ja Washingtonis meie kolleegide poolt. ehk siis eh, tehakse töö diplomaatilisel rindel selleks, et saaks alata poliitiline protsess. me oleme pehme võim aga me peame olema võtmetähtsusega poliitilises protsessis, nagu te ütlesite. no mina ütlen, et me oleme pehme võim, aga me peame olema ka kõva võim, kui seda vaja on. mul ei ole ja Välisasjade Nõukogul ka ei ole praegu arusaama, et me peaksime julgeoleku või kaitse aspektis äh, astuma kaitserollis astuma Süüria lahinguteatrisse, võib-olla mingisse teise lahinguteatrisse. selle puhul võiks asi olla teistsugune, aga antud juhul me näeme äh, rolli Euroopa Liidule humanitaarrindel ja see ei ole üldse vastuoluline, kõik on sellega nõus, ning äh, poliitilisel rindel. see ei tähenda tingimata, et me peame hakkama korraldama mingit konverentsi ei Euroopa Liiduna ega ÜRO egiidi all. see tähendab, et me peame ehitama diplomaatiliste suhete võrgustiku üles, mille abil saaks alustada poliitilist protsessi konverentsi korraldamine on mõistlik siis, kui meil on selge ettekujutus sellest, milleni see konverents peaks viima, sest vastasel juhul me raiskame tõenäoliselt ära suure hulga energiat, selle asemel, et suunata see energia selle protsessi lahenduse saavutamisse, mida me tahame. ning antud juhul me peame kaasama eri protsessi osalised ÜRO raamistikus, ÜRO juhtimise egiidi all, muuhulgas ka sellepärast, et väga keeruline on kõigile osalistele see olukord ning me usume, et ÜRO raamistik on antud juhul ainus, mille raames kõik äh, selle protsessi osalised Süürias ja Süüriast väljaspool tunneksid ennast piisavalt ähm, mugavalt selle lahenduse otsimisel. Ameerika Ühendriigid, Türgi, Saudi Araabia, Iraan, Euroopa Liit, Venemaa, võib-olla veel mõned osalised ja ja Süüria äh, poole esindajad ka. nii et äh, mandaat ongi täpselt niisugune meil, et kas Euroopa Liit saaks äh, kahepoolselt või mitmepoolselt, koordineerides oma tegevust ÜRO-ga, julgustada, hõlbustada, aidata kujundada võtmetähtsusega protsessi osaliste lähenemist teistsuguseks ning pärast tänast kohtumist Iraani poolega tundub mulle, et see võimalus on olemas. enamus rahvusvahelisi ja regionaalseid osalisi ma arvan, saavad aru või on võimalik panna aru saama, et nende endi huvides on see konflikt lõpetada. Venemaa roll. mul on kahju, et me lähtume meediauudistest, kui meil on ametlikud uudised ning parlamendiliikmetel on juurdepääs äh, algallikatele palju mm, suuremal määral kui ajakirjanikel, nii et ma, ma soovitan teil lugeda nõukogu järeldusi Venemaa rolli kohta, ma võin ette lugeda selle teile, kui te tahate, punkt kümme, hiljutised Vene sõjalised rünnakud muude sihtmärkide kui Daesh ja teised ÜRO poolt märgitud äh, rühmad ja mõõdukate rühmituste vastu valmistavad meile muret ning peavad kohe lõppema ning äh, Venemaa ei tohi e-, rikkuda naaberriikide õhuruumi sest see sõjaline eskalatsioon õõnestab poliitilist protsessi, süvendab konflikti, halvendab humanitaarolukorda ning suurendab radikaliseerumist. meie eesmärk peaks olema konflikti deeskaleerimine. Euroopa Liit kutsub Venemaad üles keskendama oma jõupingutused ühisele eesmärgile, milleks on konfliktile poliitilise lahenduse leidmine ning kutsub Venemaad üles vähendama vägivalda ning rakendama usaldust suurendavaid meetmeid ja kutsuma Süüria poolt üles seda tegema vastavalt ÜRO resolutsioonile kolmkümmend üks, kolmkümmend üheksa. nii et äh, ma soovitan teil vaadata meie ametlikke teadaandeid, mitte aga mingeid taustaartikleid, mille mõni ajakirjanik on kirjutanud, võib-olla headest allikatest lähtuvalt, äh, mõnikord aga mitte nii headest allikatest lähtuvalt. nii et nii et mingit niisugust äh, Ukraina ja Süüria küsimuse ühendamist või äh, järeleandmiste tegemist ühe suhtes teise arvelt äh, Venemaaga ei tule kindlasti. Minski kokkulepetest ma räägin ja Ukraina olukorrast. ja kindlasti ei saa me rääkida, et meie tähelepanu on Ukrainalt ära, sest Lääne ja Ida partnerlus oli Kimnikus päevakorras, Elmar osales arutelul ja see oli vaid kuu aega tagasi. nii et päevakord, mis meil Välisasjade Nõukogus on, on hästi tasakaalus ning see küsimus tuleb novembris või detsembris meie päevakorda tagasi, kui me hakkame hindama Minski kokkulepete rakendamist enne aasta lõppu. lubage, ma ütlen ka kaks sõna seoses sellega, mida Anna Gomes rääkis vajadust koordineerida liikmesriikide tegevust. kui ma ütlen, et see on Euroopa Liidu valik sellisena, mitte sekkuda sõjaliselt Süürias või Iraagis, ei tähe-, siis see, see ei tähenda, ja ma rõhutan, et me ei saa kasutada oma sõjaväelisi vahendeid teistes lahinguteatrites või olukordades ja et me ei osale ülemaailmses koalitsioonis Daeshi vastu, me teeme seda Iraagis ja Süürias ka, kasutades teisi vahendeid. mittesõjalisi vahendeid ja see niimoodi ka jääb, aga nagu te teate, kõik liikmesriigid osalevad koalitsioonis ühel või teisel moel. mõned liikmesriigid on aktiivsemad sõjalises plaanis, teised aga läbi selle tagavad koolituse või tarnivad mingeid asju. oma nii-öelda eelmises elus üritasime edendada Euroopa raamistikku ühisteks meetmeteks Euroopa liikmesriikide poolt ning äh, sellest me lähtume ka endiselt. viieteistkümnenda augusti nõukogu järeldused andsid liikmesriikidele ühise raamistiku, tervitasid ja kiitsid heaks liikmesriikide panused, muuhulgas sõjalistesse operatsioonidesse Daeshi vastu, nii et selles mõttes see ühine raamistik on olemas. mis puudutab nüüd sõjalist koordineerimist tegevuste osas, mis mõnedel liikmesriikidel selles piirkonnas on, siis seda ei saaks teha Euroopa Liit kõigepealt juba sellepärast, et tegu on laiema koalitsiooniga kui ainult Euroopa liikmesriikide koalitsioon, see on ülemaailmne koalitsioon, kus osalevad paljud teised riigid, ka Austraalia, Kanada, Ameerika Ühendriigid, ning äh, seega oleks Euroopa Liidule sobimatu hakata koordineerima globaalses koalitsioonis mingit, mingeid sõjalisi operatsioone, kus äh, enamus riike tegelikult ei ole Euroopa Liidu liikmesriigid. nagu te teate, ei, ei põrku oma liikmesriikide tegevust koordineerimast, muuhulgas ka sõjalises plaanis ja et ei teeks seda ja, ja ma teeksin seda kindlasti, kui ma ei arvaks, et see praegu konkreetses kontekstis ei ole sobiv. nüüd Süüriaga seoses Türk-, Türgit peame veel käsitlema. oma algses sõnavõtus teie tõstatasite selle, jah, rääkisin partnerlusest Türgi võimude ja rahvaga. mis on eh, varasemast tugevam. ma mõistan, eh, et olukord on keeruline, küsimusi on palju. rünnakute dünaamika ja reageeringud rünnakutele on loomulikult seotud mulle valmistab suurt muret see, mis toimub ning usun, et meie roll peaks olema kõigepealt demokraatliku valimisprotsessi jätkamise julgustamine ning valimiste toimumine esimesel novembril kava kohaselt ning ol-, oludes, milles on võimalik teha normaalset valimiskampaaniat rahumeelselt ning läbipaistvalt, nii rahumeelselt kui võimalik. ning teiseks, me jätkuvalt kutsume üles Türgi võime, Türgi poliitilisi parteisid ning Türgi rahvast jätkama siseriiklikku rahuprotsessi. see on väga oluline Türgi jaoks, Türgi rahva jaoks ning ka regiooni jaoks. Türgi roll pagulaskriisis ja rändega seoses on asi, mida on arutatud mitte ainult välisministrite seas eile, vaid ka Lääne-Balkani kõrgetasemelisel konverentsil eelmisel nädalal Luksemburgis. ja kohal oli ka Türgi loomulikult. ning äh, seda arutati ka siis, kui Erdogan käis Brüsselis lubage mul öelda, et ma mõistan väga hästi seda, seda perspektiivi ja, ja edasilükkamatust, mis on pagulasküsimuste lahendamise puhul selgelt äh, päevakorral ning seda, et Türgi on selle protsessi osa ja et paljud küsimused on keerulised just lõpetasime arutelu Süüria teemal ning sellega seoses märgiksin, et me peame selgelt silmas pidama seda, et meil on vaja suurendada laiendada dialoogi Türgiga mitte üksnes pagulaskriisi ohjamise raames, vaid ja võib-olla eelkõige regionaalses plaanis, sest Türgi on äärmiselt oluline tegija regioonis, kui me räägime Süüria kriisist, kui me räägime regiooni tasakaalust ning tegemist on riigiga, millega meil, me peaksime pidama kõrgetasemelist dialoogi regionaalpoliitika ja poliitika üleüldse. nagu ma ütlesin oma mandaadi alguses, on meil vaja uuesti sisuliselt alustada neid ühinemisläbirääkimisi Türgiga. Türgi osas on palju erinevaid asju, mida peaks puudutama. praegu on kõige olulisem Türgi jaoks aruteluteema meile, meiega, on Türgi siseriiklik julgeolekuolukord ja regiooni julgeolekuolukord, mis on seotud omavahel. terrorismivastase võitluse jõupingutused on asi, millega saaksime üheskoos tegeleda ning Süüria kriis loomulikult. loomulikult viisade libera-, viisapoliitika liberaliseerimine, kaubanduse arendamine, mõlemapoolsed võimalused, aga me, me peaks Türgis, Türgi suunas vaatama mitte ainult mõeldes laienemisprotsessile, vaid arvestama, et Türgi on oluline partner regiooni dünaamika mõjutamisel välispoliitikas seega väga oluline. kui nüüd võtame selle rände idasuuna või idamarsruudi, siis ei, me praegu ei ole kaalunud Euroopa Liidu missiooni saatmist selleks, et võidelda inimkaubitsejate organisatsioonidega või pagulaste toimetajatega kuid me suurendame koostööd äh, õiguskaitseorganitega selles regioonis ning äh, üritame kasutada vahendeid, mis on sobivad regioonile, erinevad äh, Vahemere regioonis kasutatud vahenditest, mis on selge, sest Vahemere piirkond on meri, aga seal on maismaapiirkond. ning ähm, nagu ma ütlesin, konkreetseid Euroopa missioone, Euroopa Liidu missioone meil kavas ei ole, aga olemasolevaid äh, vahendeid, mis meie käsutuses on politsei ja õiguskaitseorganite koostöö valdkonnas me kindlasti kasutame ja tõhustame. nüüd Liibüa, UNAFOR-is ja Sofia äh, operatsioon. lubage, ma kõigepealt räägin teile, et kui ma pakkusin välja selle Sofia nime, siis öeldi, et see on äh, naise nimi. ja minu meelest loomulikult saaks sõjalisele operatsioonile panna naise nime, miks mitte? see on niisugune väike kõrvalmärkus. ja see tõesti nii on. tegemist on esimese ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga, keegi küsis selle kohta. see oli esimene resolutsioon, kus seda käsitleti või kus see heaks kiideti, ma ei, ma ei saa aru päris, mis segadusele te viitate, te räägite esimesest ja teisest re resolutsioonist. see on, ongi esimene resolutsioon. ning äh, tahaksin tänada Ühendkuningriiki selle tõhusa töö eest ja koordineerimise eest, mis on tehtud teiste liikmesriikidega, Ühendkuningriik on Julgeolekunõukogu liige ning äh, ma loodan, et meil õnnestub nüüd äh, koordineerida ja, ja on õnnestunud koordineerida Euroopa Liidu egiidi all asju euro kontekstis. teiseks, maismaa etappi operatsioonil praegu planeeritud ei ole, nagu te olete kursis, on operatsioonidel seal eri etapid, me oleme praegu teise etapi esimeses osas, esimeses ja tuleb nüüd teine eh, et teine osa ja siis kolmas osa, aga praegu igal juhul mingit maismaaoperatsiooni Liibüas meie operatiivkavades ei ole. kolmandaks, vähem inimesi on nüüd päästetud. meie oleme päästnud selle operatsiooniga, mis ei ole tegelikult orienteeritud inimeste päästmisele, aga teeb seda võideldes samas inimkaubitsejatega. me oleme päästnud tuhandeid inimesi, lisaks neile kes, kelle on päästnud Frontex. selle pääste- ja otsimisoperatsioonide instrumendi käsus, äh, käigus. mul ei ole neid täpseid arve teada, aga ma usun, et me oleme viimase kolme kuu jooksul päästnud rohkem inimesi kui varem kokku. ja juba on tekkinud heidutusefekt selle rändemarsruudiga või inimeste liigutamise marsruudiga seoses, mis oli üks meie eesmärke operatsiooni algatamisel. kas see on kõige tõhusam lahendus? no kõige tõhusam lahendus oleks loomulikult eh, lahendada kriis, taastada piirikontroll Liibüas ja, ja luua mingi partnerlusvorm nende rändevoogude ohjamiseks, aga praegu on see suhteliselt tõhus instrument. selleks, et muuta keerulisemaks kuritegelikele organisatsioonidele raha teenimine sellest inimeste liigutamisest. noh, loomulikult see võib viia alternatiivsete marsruutide loomisele ja me tegeleme sellega, aga kuskilt meil tuli alustada ning minu arvamus on, et juba praegu on, on äh, kinnipidamiste arv seoses selle operatsiooniga üsna suur ning esimeste etappide käigus on vahetatud väga palju olulist informatsiooni, nii et äh, luuakse niisugune heidutussüsteem, mis äh, teeb keerulisemaks inimkaubitsejate elu. aga no lõppkokkuvõttes on see nende ärimudel ja nad kindlasti otsivad teisi asju, nii et me peame seda arvestama ja edasi töötama. edasi, Liibüa küsimused, jätkame siin on loomulikult olemas äh, kokkulepe ja pikk nimekiri agadest. probleem on siin selles, et see on tagumine aeg, viimane hetk, kus kõik need osapooled suudaksid mõesta, et mõista, et aga, mis nad tõstatanud on, kõigepealt tasakaalustab kellegi teise aga ja ühisosa, mis praegusel hetkel laual on, on parim võimalik alternatiiv, mis meil võiks olla lähtekohaks. kui meil õnnestub rahvusliku ühtsuse valitsus leida, siis see ei ole äh, sulaselge paradiis esimesest päevast alates. see on jätkuvalt väga keeruline olukord, eriti julgeoleku mõttes. see saab olema väga keri-, äh, keeruline, eriti sisemiselt, aga, ja see on minu aga, kui Liibüa inimesed, tegelikult otsuse tegijad, inimesed, kellel on poliitiline vastutus, kui nad ei hakka aru saama sellest, et kui nad ei pane kõrvale eh, mõned oma agadest ja üritavad leida ühis, ei ürita leida ühisosa, siis olukord ei parane. minu mulje on see, et Liibüa rahvas on väsinud sellest sõjast. Nad peavad leidma mingisuguse viisi sellest väljatulemiseks. ja on vaid ainult osa sellest tööst, mida rahvusvaheline kogukond siin saab teha. peamine vastutus peab olema Liibüal, otsuse tegijatel meie võime anda toetust, me võime olla selle osaga kaasas, aga otsus peab olema liibüalastel endal. ja see on lähtekoht, me ei saa iseennast asendada, äh, me ei saa astuda Liibüa otsuse tegijate asemele. ja see, mis ma olen näinud viimastel äh, nädalatel, on olnud väga äh, positiivne regionaalsete tegijate helisel kerkimine Egiptuses, Türgis, Liibüas ja ma loodan, et see ka niimoodi jätkub. ja mis puudutab DDR-i, siis jah, me planeerime selle jaoks, loomulikult see on vähe pikem, aga jah, on ka terve hulk asju, mida me jätkuvalt Liibüas teeme me räägime sellest natukene vähem, seda ka julgeoleku põhjusel, aga on asju, eriti mis on seotud meie toetusega äh, Ehm, toetada ÜRO missiooni Liibüa sees ja me oleme samuti töötamas koos omavalitsustega, ehk on asju, millega Euroopa Liit jätkab isegi nendel rasketel aegadel. viimased kaks punkti, mis me saame teha selleks, et Lähis-Ida ähm, rahuprotsess taaskäivituks ja veel äh, ehm, Valgevene. Need on kaks viimast punkti Välisasjade Nõukogus, aga me puudutasime seda Lähis-Ida rahuprotsess keskendus nende otsuste elluviimisele, mis me New Yorgis kvartetiga vastu võtsime, pakkudes välja osapooltele konkreetseid samme koha peal, et püüda väga negatiivsete arengute kurssi muuta ja püüda saavutada mõningaid positiivseid samme eriti mis puudutab Ida-Kallast, eh, Vasakallast äh, ja Ida-Jeruusalemma. julgeolekuolukord praegusel hetkel on väga keeruline, aga minu sõnum nii president Basile kui peaminister Netanyahule, ärge arvake, et julgeolekuolukorra halvenemine on põhjus seda mitte teha, pigem see on põhjus teha enamat ja teha kiiremini, Valgevene. Eh, sanktsioonidest loobumise otsus see on alles pooleli, meil on oluline näha, millised on arengud pühapäevastel valimistel, loomulikult me ootame ära, milline on OECD lõplik hinnang sellele, meil on alles esialgne otsus olemas, otsus tuleb teha oktoobri lõpus ja loomulikult me võtame eh, otsuse vastu siis. minu jaoks oli julgustav möödunud nädalate jooksul näha, et ühest küljest vabastati poliitilisi vange, teisest küljest see, et valimised toimusid äh, rahumeelselt, äh, see loomulikult ei tähenda, et kõik on hästi. aga me ootame ära, kuni OECD äh, oma lõpliku otsuse teeb. ja saadame loodetavasti järjepidevad sõnumid ühest küljest julgustust ja tunnustame positiivseid samme ja teisest küljest näed, näeme ära ka neid piiranguid, mis on demokraatlikel protsessidel Valgevenes. suur tänu teile! suur aitäh! kui ma võin isiklikus mõttes ühe sõna lisada. täpselt aasta tagasi kohtusin teie kõigiga esimest korda ja ma väga hindasin, hindan esimest koostöötamise aastat ja ma arvan, et me oleme väga palju ära teinud. väga palju on veel teha, aga meil on veel neli aastat ühistööd ees. ma väga hindan meie koordineerimist, koostööd. võib-olla me koordineerime oma tööd palju paremini kui Euroopa Liidu liikmesmaad koordineerivad oma sõjalisi samme, aga minu meelest on olnud tegemist väga viljaka koostööga ja ma tahaksin tänada teid selle eest. Thank you very much. I can agree with that aitäh, sellega saan olla nõus, aga nagu te teate, alati on viis saada paremaks. aga meil on veel neli aastat ees. teatud kuupäevadel, mis me peame arutama järgmisi nädalaid ja kuid, nädalate, kuude jooksul meil on võimalus seda kõike teha. suur tänu teie aruande eest ja nüüd peame tegema laiendatud büroo äh, juhatuse istungi